küsimuse juurde, milleks on teadustegevuse ühine kavandamine võitluseks neurodegeneratiivsete haiguste, eelkõige Alžeimeri tõve vastu. ja meie raportööriks on härra Herbert Roil, aga ta jääb natukene hiljaks. ta teatas, et tal ei ole võimalik praegusel hetkel siin olla, sellepärast teeksin ettepaneku, et kõigepealt kuulame ära proua Krosteti ja siis anname sõna äh, nõukogule. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Euh, oui, on a... Suur tänu. Äh, jah, Herbert Roil ei ole kahjuks siin ja sellepärast äh, ma meenutaksin veel kord seda küsimust, mille me, me komisjonile esitasime, lähtudes artiklist sada kuuskümmend viis. me küsisime, mida on ette võetud neurodegeneratiivsete haiguste vastaseks võitluseks. meie küsimuseks on, kas nõukogu saab meile kinnitada, et kolmandal detsembril kahe tuhande üheksandal aastal konkurentsinõukogus tõesti võetakse vastu dokument, mis praegusel hetkeks on välja töötatud meiega on konsulteeritud ja me tahaksime teada, kas komisjon ka parlamendi soovitusi oma järelduste tegemisel arvestab ja kui hilisemad programmid ja algatused äh, teadustöö kavandamiseks tõesti ka rakendust leiavad, siis ma tahaksin teada, millisest arvamusest lähtutakse? kas lähtutakse samast äh, alusdokumendist, sest meil on ju ka resolutsioon ja see resolutsioon on saanud kõikide fraktsioonide toetuse. see resolutsioon on ka tähtis, sest ta toob väga selgelt esile probleemid, äh, ühiskonna vananemise, meil on Euroopa Liidus üle seitsme miljoni inimese, kes põevad Alžeimeri tõve ja ennustused näitavad, et nende inimeste arv suureneb, seepärast tuleb meil planeerida, investeerida ja koostööd teha selle haiguse vastases võitluses. selleks, et meil oleks siis võimalik kõikidele inimestele tagada väärikas eluga, elupäevade lõpus. tegemist on ühiskondliku probleemiga, mis puudutab kogu Euroopat, sellepärast tuleb meil tegutseda koordineeritult. me peame väga tõhusad olema ennetustöös, haiguse diagnoosimisel ja selle ravimisel. meil tuleb väga suurt tähelepanu pöörata ka teadustööle ja innovatsioonile, me peame kaasama ka erasektori selleks, et leida uusi ravimeid selle haiguse vastaseks võitluseks teadustöö on praegu killustunud Euroopa Liidul, meil on vaja suuremat koostööd näiteks see, mis puudutab innovatiivseid algatusi ja ravimeid, mida on turule toodud. me teame, et me peame hoolitsema selle eest, et need ravimid ei jääks äh, hüüdi hääleks kõrbeks. peale selle peame me hoolitsema ka selle eest, et haigus diagnoositakse õigel ajal me oleme kuulnud kogu maailmast, et meil tuleb võimalikult varakult hakata võitlema nende haiguste vastu. suur tänu, proua Krostet ja nüüd saab viieks minutiks sõna proua Malmström. ma tänan, härra president, mu daamid ja härrad. Äh, ettepanek nõukogu soovituseks millega astuda samme neurodegeneratiivsete haiguste vastu ja eriti Alzheimeri tõve vastu. kahekümne teisel juulil käesoleval aastal võeti see dokument vastu ja see tugineb artikli sada kuuskümmend viis asutamislepingus ja liikmesriigid kutsutakse üles tagama, kui nad tegelevad uurimis- ja arendustöödega parem tööde koordineerimine liikmesriikide vahel. artikkel sada kuuskümmend viis näeb ette sellise ühise kavandamise ja arvestades äh, liikmesriikide pühendumist sellele temaatikale, me tõesti äh, suudame ühiseid programme välja pakkuda selles valdkonnas. tähtis on tõsta äh, just uurimise arendustegevuse rahastamise tõhusust Euroopast, kui need rahad tulevad eh, riikide eelarvetest. ja komisjonil avaneb ka võimalus eh, edendada koostööd eh, liikmesriikide vahel, tegevuspoliitikate vahel Eh, komisjon saab välja pakkuda igasuguseid algatusi, nii näeb asutamisleping eh, ette ja ka nõukogu on kindlalt meelt, et ta tahab selle teadustegevuse ühise kavandamisega edasi minna ning võidelda selle kaudu ka selliste haiguste vastu nagu Alžeimeri tõbi. nõukogu äh, peaks vastu võtma sellise ühise kavandamise algatuse vastu ka oma dokumendi, tuginedes komisjoni poolt koostatud dokumendile. ma mõistan, et parlament peab Alžeimeri tõve vastast võitlust väga tähtsaks, veebruarikuus te kutsusite üles liikmesriike ja komisjoni kuulutama selle väga tähtsaks rahvatervise osaks, selle võitluse. seepärast ka selline ettepanek sündis ja meil on vaja tagada, et eesistuja arvestab seda, mida parlament ütles oma järeldustes kolmandal detsembril tuleb konkurentsinõukogu kokku ja me loodame, et siis ka, et meie seisukohti arvestatakse. nüüd Ehm, nõukogu jagab parlamendi seisukohta, et on vaja ühist lähenemisviisi sellisel teadustegevuse ühisele kavandamisele, ehm, kui mingeid algatusi tehakse. aga praegu meie käsutuses ainult võimalik kas nõukogu järeldused heaks kiita iga ehm, algatuse osas või mitte ja paraku muud õiguslikku alust meil ei ole. suur tänu, proua minister ja nüüd saavad fraktsioonide nimel kõnelejad sõna. kõigepealt proua Antonescu, palun. ma tänan, härra president. eesistujamaa Rootsi soovib detsembrikuus vastu võtta järeldused võitluseks neurodegeneratiivsete haiguste vastu ega taha ära oodata parlamendi arvamust. mina olin arvamuse koostaja selles küsimuses ja ma toetasin äh, resolutsiooni, äh, kus on toodud parlamendi seisukoht neurodegeneratiivsete haiguste vastu võitlemisel, eriti Alzheimeri tõve vastu võitlemises. me teame, et tegemist on suure tervishoiu probleemiga Euroopas ja äh, arenenud riikides mm, elatustase on nii kõrge, et inimesed elavad palju kauem ja paraku üha enam ja enam tuleb meil kokku puutuda selliste haigustega ja mõelgem selle peale, milline mõju on sellel haigusel hooldajatele, inimestele, kes peavad ähm, hooldama neid, kes kannatavad nende haiguste käes. Äh, üha enam ja enam äh, on ka selle diagnoosiga patsiente. nüüd komisjoni ettepanekus koondatakse tähelepanu teadusuuringutele ja meie resolutsioon äh, rõhutab nii teadustegevust, uurimistegevust ja seda, et uurimistegevuse tagajärjel praegune olukord paraneb. ma usun, et me peame mõtlema nii teadustegevuse peale kui ka selle peale, kuidas äh, see teadusuuringute tegevused võetakse arvesse äh, haigete eest hoolitsemisel arvestades, kuivõrd tähtis see temaatika on, kuivõrd huvitatud on parlament sellest, on väga tähtis, et parlamendi arvamust ka arvesse võetakse, kui nõukogu hakkab järeldusi vastu võtma. ma tuletan meelde teile Lissaboni lepingu artiklit sada kaheksakümmend kaks, mis õigusliku aluse loob. suur tänu, järgmiseks proua Toia, kaks minutit. suur tänu, härra president. see algatus, mida me ette valmistame, on väga tähtis, seda kahel põhjusel esiteks, tähtis on teadustöö, me üritame uurida neurodegeneratiivseid haiguseid ja teiseks tuleb meil ka teadustööd natukene kavandada. meile oleks meeldinud, kui parlament oleks kaasatud pilootprojekti, millega on nüüd alustatud. kuna seda ei tehtud, tuleb meil vaadata, kus me praegu seisame, mis on asjade seis, me peame oma arvamuse avaldama ja me loodame, et Konkurentsinõukogu kuulab meie häält ja lootma, me peame lootma, et tulevikus meid kaasatakse rohkem meil on äh, tegemist haigusega, mis levib väga palju ja kiiresti. Alžeimeri tõve ja Parkinsoni tõve on tulevikus kindlasti rohkem kui tänapäeval ja sellepärast tuleb meil läbi viia suuri uuringuid. näiteks selleks, et leida ravimeid, me peame toetuma biomarkeritele ja ka teistele elementidele ja ma arvan, et siin peaksid erinevad äh, teadusvaldkonnad ka omavahel koostööd tegema, meil tuleb selgeks teha, millised on nende haiguste mudelid, me peame leidma ka ravivõimalused ja mõtlema sellele, milliseid äh, raviasutusi meil on vaja selle haiguse vastaseks võitluseks. näiteks Itaalias on väga palju äh, inimesi, kes kannatavad neerudegeneratiivsete haiguste all ja nad on isoleeritud. see on vale, meil tuleb kaasata ka nende inimeste lähedased. seepärast tuleb meil erinevaid vahendeid keskenduda, meil on vaja saada kriitiline mass selleks, et tagada teaduste edukas meil on vaja nii avaliku kui ka erasektori jõupingutusi ja investeeringud peaksid olema mõõdetavad tosinates miljonites eurodes. meil tuleb mõelda, mida on meil vaja, meil on vaja ühiseid projekte, ühiseid programme, seda kõikides liikmesriikides ja seda nii avaliku sektori kui ka erasektori tasandil. peale selle ei tohi me ära unustada ka rahvusvahelist aspekti. suur tänu! suur tänu ja järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Jorho Katsimarkakis. suur tänu, härra president, proua nõukogu eesistuja. me arutame täna resolutsiooni ettepanekut, mis puudutab neurogeneratiivseid haiguseid. tegelikult tuleks välja töötada direktiiv ja ma arvan, et järgmine kord peaksimegi rääkima juba direktiivist need haigused, Alžeimeri tõvi ja Parkinsoni tõvi on siia resolutsiooni ettepanekusse kirja pandud, tegemist on ajuhaigustega, mis toovad endaga kaasa suuri kulusid ja mille, mis puudutavad kogu Euroopat, sellepärast tuleb neid haigusi ka uurida. kuid kahjuks on meil väga palju topeltuuringuid, meil on liiga palju bürokraatiat ja selle resolutsiooni ettepanekuga soovime me neid topeltteadustöid ja uuringuid vältida alguses me lähtusime sellest, et kõigepealt peaksid olema uuringu tulemused avalikud. minu arvates on see ettepanek hea, kuid kahjuks on seda sõnastatud valesti. ja seepärast ma palun, sõnastage see ettepanek ümber selleks, et see oleks lihtsamini mõistetav. põhimõtteliselt räägime me siin praegu Euroopa patendist ja minu arvates oleks väga hea, kui Euroopa Komisjon ja ka Euroopa Nõukogu patendiküsimustes, eriti mis puudutab ravimeid ja bioettevõtteid, saaks aru, et meil on vaja seda patenti ma toetan seda resolutsiooni ettepanekut, suur tänu, härra president! suur tänu ja järgmise kõneleja on Philipp Lambert, palun. president, suur tänu. ma oleks pidanud, olen selle küsimust, ma, president katkestab mul on hea küll meel, et me läheme küll edasi, see ei ole küll aeg institutsioonivaheliseks äh, aruteluks, kuid nõukogu on valmis edasi liikuma ja mul on mitu tähelepanekut. meie parlamendis loodame, et äh, nõukogu arvestab ka nende mõtetega, mis on meie resolutsioonis, mille üle me homme hääletame. ma rõhutan vajadust saavutada õige tasakaal kliimamuutuste leevendamise ja kohandamise vahele ma räägin selle ennetamisest, tõvede ennetamisest, väljaselgitamisest, miks see äh, aset leiab, millised on tegurid, et seda kõige paremini ennetada, sest see oleks kõige tõhusam, kõige tulemuslikum ja kõige odavam viis võidelda selle haigusega. Äh, kas teadusuuringute ühine kavandamine ja see algatus on piisav? see ei peaks saama normiks selliste suurte ettevõtmiste puhul koos tegutsemine peaks iseenesest olema normiks ja mitte vabatahtlikkuse toimuvaks tegevuseks. see peaks olema tegevus, mis koondab kõik liikmesriigid ja sunnib neid tõsiselt tegelema. teiseks, meie rahalised prioriteedid. me peame endale esitama küsimuse, kas me äh, kulutame piisavalt rahalisi vahendeid võitluseks selliste tõvedega, ma arvan, et mitte ja me äh, igati soodustame ka seda, et tulevased raamprogrammid äh, nagu näiteks sellised suured nagu ITER-programmid võib-olla, mis kestavad kuuskümmend aastat, võib-olla võiks sealt mõningaid rahalisi vahendeid suunata ümber Alžeimeri ja sarnaste tõvede uuringutesse, seda me vajame. suur tänu ja järgmiseks proua Matias, palun e, sobretudo, evidenciar a questão de fundo, a questão política de fundo que está aqui nesta matéria, que tem, que tem a ver precisamente com a programação conjunta da ma leian, et see küsimus on poliitiliselt eriti tähtis, mis on seotud ka ühiste programmide ja teadustööga. mis on selle küsimusega juhtunud? reeglid muutusid, meil oli resolutsioon ja raport ja nüüd on meil võimalik kaasotsustusmenetlusega edasi liikuda. ja ma tahaksin küsida, kas keegi üldse arvestas meie soovitustega? programmide planeerimine on poliitiline otsus ja sellepärast peab parlament mängima suuremat rolli. Need on minu jaoks poliitilised prioriteedid see tähendab seda, et kõik peab olema läbipaistev ja kõik protsessid peavad toimuma demokraatlikult. mis on juhtunud selle küsimuse puhul? korduda ei tohi see, mis on toimunud ja ma paluksin, et me vaataksime seda, mis on toimunud veel kord täpsemalt. me loodame, et te arvestate meie soovitustega järgmine kõneleja, proua Tots, palun üks minut. suur tänu, minu valimisringkonnas Põhja-Iirimaal on meil praegusel hetkel kuusteist tuhat inimest, kes kannavad, kannatavad dementsuse käes. Nemad, nende pered ja nende hooldajad soovivad, et meie lähenemine selle haiguse vastu oleks proaktiivne, sest see haigus on tõesti kurnav kõigile me sooviksin selles valguses koostööd üle terve Euroopa Liidu ja ma arvan, et koordineeritud lähenemine selle haiguse vastuses võitluses tooks tulemusi, meditsiinilisi murranguid ning loodetavasti kunagi ka lõpliku ravilahenduse. Alžeimeri käes kasvat-, kannatab äh, Suurbritannias praegusel hetkel neli tuhat inimest ning kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks võib see arv suurendada, suureneda üle maailma kahekümne viie miljoni inimeseni. meil on tarvis parandada sotsiaalsed ja, ja sotsiaalseid ja meditsiinilisi uuringuid, aitab, kergendamaks nende perede olukorda. Ra-, teadustöö rahastamine on hädavajalik, kui see teadas, teadustöö austab äh, inimväärikust. suur tänu, nüüd äh, Äh, enda nimel kõnelejad, kõigepealt proua Carvalho, kaks minutit. suur tänu, president. kui nüüd vaadata neid algatusi, millega on välja tuldud Euroopa tasemel, Alžeimeri, Parkinsoni ja teiste sarnaste haiguste vastases võitluses, siis tuleb tunnistada, et tegelikult on ju pädevus liikmesriikidel, aga on oluline anda liikmesriikidele stiimuleid, et me saaksime teadus- ja arendustegevusega selles valdkonnas edasi minna. ühine teadusprogramm on väärtuslik instrument äh, antud teadusvaldkonna arendamiseks Euroopa Liidu tasemel, parandamaks koordineeritust liikmesriikide vahel ja tervishoiuteenistuste vahel. tulevase Euroopa teadusala puhul on see valdkond ääretult oluline. Lissaboni lepinguga pannakse paika Euroopa teadusala, aga mul on ikkagi teatud probleeme selle ühisprogrammi rakendamisega Äh, eriti mis puudutab keerulisi bürokraatilisi protseduure. niisiis, mul on küsimus, kuidas kõige säästlikumalt tegutseda, äh, samal ajal vältides bürokraatiat. et äh, me saaksime edendada tipptaset teaduses ja anda stiimuleid Euroopa-ülesel tegutsemisel, mis on ääretult oluline selles valdkonnas, suur tänu! suur tänu! järgmine kõneleja proua Childers, üks minut. härra president, olen eh, kolmkümmend aastat tervishoius töö, sektoris töötanud ja eh, mulle, mind kurvastas väga, et Euroopa Parlament ei taha kaasa lüüa Alžeimeri vastases võit, võitluses, kui elanikkond vananeb, siis Alžeimeri patsientide arv ilmselt kasvab, kolmkümmend viis miljonit on praegu neid patsiente maailmas, aga see suureneb, see arv oluliselt. Alžeimeri e, tõbi ei puuduta mitte ainult patsiente, vaid ka e, hooldajaid, perekondi. nelikümmend neli tuhat inimest kannatab selle tõve all Iirimaal, see on nagu perekonnahaigus, sellepärast et väga raske on pere lähedastel vaadata, kuidas patsiendi tervine, tervis halveneb. Euroopa Liidu uued suunised peavad selle teema osas ka Euroopa Parlamendi häält kuulda võtma, mitte ainult selleks, et Alžeimeri patsientide olukorda parandada, aga ka kõigi hooldajate ja tervishoiutöötajate olukorda. tänan mitmed kolleegid on sõna soovinud, palun, proua Mäkkines, üks minut. suur tänu, proua president teadustöö koordineerimine selles valdkonnas on väga tähtis. see tõesti puudutab rohkem kui ainult Alzheimeri tõbe, neurodegeneratiivsed haigused on väga lai valdkond, Euroopa Parlament peab arutama, kuidas teadusuuringud sel alal edasi viia. Euroopa Parlament ja nõukogu jätkavad kõnelusi praegu äh, teadus, äh, teaduses äh, loomkatsete kasutamise üle, aga olenemata nende kõnelustu, kõneluste järeldustest peaksime me praegu jätkama uuringuid nii et võib-olla eh, see eh, töö oleks küll eh, nii-öelda loomasõbralikum, aga me peame mõtlema eelkõige inimeste peale, võib-olla me isegi puutume kokku ükskord või nende haigustega või haigestume. osalesin väga, selle väga tähtsa direktiivi teisel lugemisel ja ma arvan, et me peame siiski eh, tänaseid ettepanekuid ka arvesse võtma. järgmine kõneleja, härra Soonik, palun. suur tänu, proua president haiguse vastu võitlemise teema on nüüd tõstatatud, seda tehti juba Prantsuse eesistumise ajal, me peaksime rõõmsad selle üle olema. Euroopa Liidu tasandil tuleb nüüd tegutsema hakata ja oleks hea, kui järgmised eesistujamaad suhtuksid sama tõsiselt sellesse küsimusse. tõsi on see, et see tõbe puudut-, tõbi puudutab miljoneid inimesi. kui me kohtume oma valijatega, küsitakse meilt, mida on Euroopa Liit teinud omalt poolt mille eest te üldse vastutate? sellisel juhul tuleb just niisugustest teemadest rääkida, et äh, tõestada ka Euroopa Liidu vajalikkust. Äh, see on tähtis, et me teeksime ühiselt tööd niisuguste haiguste vastu võitlemisel. suur tänu! suur tänu! ja järgmine kõneleja, Rasuntis, palun suur tänu. mina pean neurodegeneratiivsete haiguste vastast võitlust oluliseks prioriteediks, seetõttu on vaja kõikide liikmesriikide vahelist koordineerimist, et paika panna prioriteedid, et meil oleksid vahendid palju tõhi, tõhusamalt reageerimiseks, eelkõige preventsiooniks, haigete eest hoolitsemiseks, aga samuti perede toetamiseks ühiskonnas. palju rohkem tuleks tähelepanu pöörata teadusuuringutele, mis puudutavad ravimeid, ravi üldiselt, haigete järelevalvet, samuti tuleb aidata haigete peresid täiesti asendamatu on see, et liikmesriigid saaksid samal tasemel teadusuuringutest kasu. liikmesriigid, see tähendab nõukogu, peab oma jõud koondama selleks, et ka rahvusvahelisel tasandil uurimistööd ko-, koordineerida ja et tulemusi ka avaldataks. suur tänu! järgmine kõneleja, palun. Kevitš Jute, palun suur tänu. usun, et täna on väga tähtis nii palju kui võimalik tähelepanu pöörata teadusuuringutele, nii et saaks aidata Alžeimeri tõve all kannatavaid inimesi. Euroopa Liit ühendab kahtekümmet seitset liikmesriiki ja me teame, et üks liikmesriik üksi ei suuda Alžeimeriga võidelda tervishoiusüsteemid aga meie riikides on väga erinevad, ressursid on erinevad, seetõttu toetus pereliikmetele, kui peres on Alžeimeri haige, on ka väga erinev. me peame aitama neid inimesi, meil on vaja selleks vahendeid ja on vaja koordineerida ühiseid jõupingutusi. kõike tuleb teha aga selles valguses, et teadusuuringutele leitaks rohkem raha. suur tänu! ja viimane kõneleja, härra Roll, üks minut. proua president, teen lühidalt mitmetes kõnedes öeldi täna õhtul, et tegemist on haigustega, mis puudutavad järjest rohkem inimesi. seetõttu on tähtis, et liikmesriigid ühendaksid jõud mastaabisäästu saavutamiseks. kahjuks, kui protseduuridest rääkides rääkida, siis tekib raskusi iseäranis Euroopa Parlamendi kaasamisega seetõttu koostasimegi selle viimase minuti resolutsiooni. kõige tähtsam on aga lõpptulemus, kui see on hea, siis on, läheb kõik hästi, tänan. suur tänu, sellega on vaba mikrofon lõppenud. nüüd eesistuja esindaja. Alžeimeri tõbi ja teised taolised haigused on tõesti kohutavad. Need, kes on ise kogenud seda, kuidas mõnda nende pereliiget selline haigus tabab ja näeb, mis sellise inimesega juhtub, loomulikult tahaksid, et me viiksime läbi rohkem uuringuid selles valdkonnas. on selge, et meil on tarvis paremini koordineerida teadmisi ja kogemusi Euroopas ja pilootprojekti eesmärk on, et Euroopa parimaid teadlasi oleks võimalik ära kasutada selleks, et läbi viia uusi uuringuid neurodegeneratiivsete haiguste alal. toimub koostöö Prantsusmaa, Tšehhi Vabariigi ja Rootsi vahel ning selle koostöö raames me oleme juba mm, arutanud, kui oluline on võtta meetmeid selles valdkonnas. Prantsuse eesistuja pidas äh, suure konverentsi sellel teemal ja septembris Rootsi eesistuja samuti korraldas konverentsi mm, teemal, mis puudutab väärikat vananemist. nagu öeldud, nõukogu võtab vastu oma järeldused kolmandal detsembril ning äh, seal me arvestame ka teie poolt homme vastuvõetava resolutsiooniga. Alžeimeri küsimust käsitletakse kindlasti uuesti ka teadusuuringute raamprogrammi raames edaspidi. suur tänu, sellega on arutelu sel teemal lõppenud, hääletamine toimub homme. edasi, päevakorras on üheminutilised sõnavõtud kodukorra artikli sada viiskümmend kohaselt tahaksin kõigepealt öelda, et meil on